mis puudutab äh, vastavalt artikli äh, kakssada kolmkümmend üks lõike neli kohaselt äh, tehtud teadaannet, siis ei ole taotlust hääletuseks esitatud ja see tähendab, et see